paar teadaannet, kuna äh, me oleme hilinenud, ma räägin sellest, kuidas ma viin läbi infotundi. ja ma olen täna, kui kõik kuulaksid mind nüüd, kaasa arvatud, kui ma tohin viisakalt pöörduda ka nende volinike poole, kes vastavad küsimustele. Äh, lisaküsimustena ma luban esitada selle ainult põhiküsimuse autoril, sest rohkem aega meil pole kui me soovime läbi võtta nii palju küsimusi kui võimalik. ja ma palun volinikke, kes vastavad küsimustele või esitavad oma esimese vastuse küsimusele, mitte ette lugeda äh, see vormis tekste, me tahaksime kuulda häid äh, informatiivseid vastuseid meie küsimustele, et oleks võimalik ka dialoogi pidada küsimuse esitajaga. Äh, härra Laidfeld. tänan. ma möönan, et arvestades kellaaega, ma mõistan, mida te ütlesite, aga palun arvestage ka nendega, kes soovivad esitada küsimusi, see ei ole ju nende süü, et me oleme nii palju ajakavast maha jäänud. ma esitasin nõukogule küsimuse äh, sama punkti kaks all ja see kustutati. no äh, sellega pandi meid väga ebamugavasse olukorda. ja ma palun, et te mõtleksite läbi uuesti selle menetluse, kuigi ma mõistan teie seisukohta antud olukorras mul ei ole alternatiivi, arvestades hetkeolukorda, ma tunnen kaasa kõikidele küsimuse esitada soovijatele, kuid ma annan endast parima, et läbi võtta nii palju küsimusi kui võimalik. Äh, ega ma ei tunne rõõmu sellest, nagu te teate, me ähm, võtame kasutusele meetmeid selleks, et ähm, kehtestada tõeline infotund arvestades uut olukorda, mis on tekkinud pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja mida kiiremini see rakendub, seda parem. kuid jätkake, meie esimene küsimus on esitatud proua Blinkevitšutelt ja puudutab Euroopa Liidu miinimumsissetuleku raamdirektiivi ja see on adresseeritud volinik Andorile. sõna on teil. president, honorable members Often... suur tänu, proua president, austatud parlamendiliikmed, ühiskondi tuleks alati hinnata selle järgi, kuidas nad kohtlevad oma nõrgimaid liikmeid, on sageli öeldud kindlasti see, kui me ei aita inimesi, on ka, kes on hädas, sõõrume me neid hoopis rohkem äärealadele ja muudame tööhõive nende seas veel raskemaks ma arvan, et automaatiliste stabilisaatorite rakendamise puhul on miinimumsissetulekud äh, süsteemid äh, tõhusad selleks, et aidata neid, kes on äh, kõige haavatavamad, see on neile turvavõrguks. komisjon leiab, et inimeste aktiivne kaasamine öö, on oluline. EBSCO nõukogu kahe tuhande kaheksanda aasta detsembrist, mis puudutab vaesuvast-, vaesusevastase, vastast võitlust, on samuti rõhutanud, kui oluline on vajalike vahendite eraldamine ja kvaliteetsed teenused tööturule kaasamiseks. soovitused kutsuvad liikmesriike üles tunnustama inimeste põhiõigust sotsiaalabile, mis oleks piisav väärikale, inimväärikale elule. see on sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse üks osa see on õige samm õiges suunas, iseäranis majanduskriisi äh, tingimustes, aga me peame rohkem pingutama aktiivseks kaasamiseks. komisjon on teatanud oma vaesusevastase platvormi alases avalduses kahe tuhande kaheteistkümnes aasta peab olema see aasta, kus me keskendume aktiivsele kaasamisele ja miinimumsissetuleku süsteemide tõhususele. me esitame sellekohased tegevusettepanekud ja ka ettepanekud selle kohta, milliseid Euroopa Liidu finantsvahendeid aktiivseks kaasamiseks kasutada. suur tänu, härra volinik, proua Blinkevitš-Jude! suur tänu, härra volinik, selle vastuse eest aga samas teie vastusest see vastus tegelikult puudu, sellepärast et minu küsimus oli järgmine, kas äh, Euroopa Komisjon äh, kavatseb esitada direktiivi ettepaneku selleks, et tagada miinimumsissetulek. Ähm, vastasel korral meile ei õnnestu vaesuse vastu võidelda. eelmine aasta oli aasta, äh, mille me pühendasime vaesusevastasele võitlusele, kuid vaesus sellegipoolest kasvas mul on veel üks küsimus. mida teeb äh, Euroopa äh, va-, vanurite heaks, kes kannatavad vaesuse all? kas te esitate äh, ühtsed pensionikriteeriumid? me oleme rääkinud miinimumpalgast, miinimum pensionitest, need tegemist on liikmesriikide vastutustega ja subsidiaarsuse põhimõte, lähimuspõhimõte mängib siin väga tähtsat rolli. Äh, härra volinik, ma palun teil hetkeks katkestada oma kõne. Äh, meil on tõlkeprobleem äh, Inglise kanalil, kõlab mingisugune teine keel, nii et võib-olla alustaksite uuesti, härra volinik komisjon on rääkinud to, toetanud miinimumsissetulekut, miinimumpensionite mõtet, kuid tegemist on valdkonnaga, mis kuulub liikmesriikide pädevusse ja siin kehtib lähimuspõhimõte kriisitingimustes äh, olen ma äh, teiega nõus, me peame pöörama iseäranis äh, suurt tähelepanu haavatavatele rahvastikurühmadele, iseäranis nendele rahvastikurühmadele, kes on jäänud sissetulekuta, kuivõrd nad ei ole ka tööturule kaasatud. me peame julgustama liikmesriike kasutama erinevaid meetmeid, erinevaid vahendeid. selle süsteemi puhul on tegemist ainult ühe vaesusevastase meetmega ja meie võimalused õig-, seadusandlikeks algatusteks on äärmiselt väiksed, hoolimata sellest, et me leiame, et tegemist on õige eesmärgiga. loomulikult vaesus on keeruline küsimus ja tõsine küsimus, me peame töötama erinevates valdkondades selle probleemiga, tööhõive, sotsiaalkaitse ja nii edasi valdkondadesse ja me kavatseme aktiviseerimise kampaania kallal töötada ka tervishoiu äh, sektoris äh, elukestva õppe äh, ettepanekutega. me leiame, et kõige suurem panus, kõige tõhusam panus elu elatustaseme parandamiseks ja sotsiaalseks kaasamiseks on tööhõive ja tööturul osalemise edendamine, pärast seda võime seda kõike toetada teiste täiendavate poliitikatega suur tänu, härra volinik ja läheme edasi järgmise küsimusega. küsimuse esitaja on Silvana Kohmeriin ja küsimus käsitleb säästupiirne ja küsimus on suunatud äh, volinik Oettingerile. palun, volinik, olete valmis, äh, siis äh, võite asuda vastama frau präsidentin frau abgeordnete koch merin meine damen und herren! proua president äh, lugupeetud proua äh, koch merin austatud euroopa parlamendi liikmed! komisjon on teadlik äh, saksamaa keskkonnaameti uuringust ja me oleme viinud läbi põhjaliku hinnangu nii selle raporti selle raporti sisust raport või uuring käsitleb äh, kahe tuhande seitsmenda aasta komisjoni ja, ja parlamendi otsust ja ka energianõukogu otsust. me oleme rääkinud nendest küsimustest nii siin kui ka liikmesriikides. Äh, arutelude tulemusena esitas äh, komisjon e- ökodisaini määruse ettepaneku. selle määruse ettepanekuga teeme me ettepaneku minna järk-järguliselt üle tavalistelt hõõgpiirnidelt ähm, säästupiirnidele. me eeldame, et Euroopa valgustiste turul on äh, saab umbes nelikümmend miljardit kilotundi kokku hoida. sellise meetmega see on äärmiselt oluline, kuivõrd see tähendab umbes viite kuni kümme miljardit eurot energiakulutusi. no direktiivi ettepanekuga oleme me teinud ka mitmesuguseid ettepanekuid seoses ohutusega. eelmise aasta detsembris vähendasime lävisid selleks, et vähendada võimalikku ohtu, võimalikku ohutegurit nii suurel määral kui vähegi võimalik. nii et äh, nüüd tutvudes Saksamaa Keskkonnaameti uuringuga Äh, oleme me äh, saanud teadlikuks äh, vajadusest uurida põhjalikumalt keskkonna ja tervishoiuga seotud tegureid, me oleme töögrupil palunud selle küsimusega tegeleda, me oleme uurinud teadusandlikke teaduslike materjalidega tutvunud ja kõige selle tulemusena me oleme jõudnud ise järeldusele, et tervishoiuriskid seoses äh, katki läinud säästupiirnidega on ebatõenäolised. Äh, uurimused äh, loomulikult on käsitlenud siiamaani täiskasvanuid, laste puhul oleks vaja viia läbi täiendavaid uuringuid. tehes koostööd Saksamaa Keskkonnaametiga kavatseme võimalikult kiiresti koguda vajalikku teavet ka laste kohta me peame kandma hoolt selle eest, et meil oleksid kõik vajalikud andmed selleks, et hinnata kõiki äh, meetmeid, äh, mida me jõustame, loomulikult on meie jaoks oluline see, et me ei äh, petaks kellegi usaldust ja meie eh, praegune otsus on, et me jätkame direktiivi järk-järgulist elluviimist, kuid eh, on võimalik, et aja jooksul eh, meie arvamus muutub. proua Kohmeriin, palun. suur tänu, härra volinik, volinik Oettinger mul on väga hea meel, et te olete pöördunud jällegi teaduskomisjoni poole kuid ähm, siiski jääb siiski õhku rippuma küsimus, et kuidas me selgitame Euroopa Liidu kodanikele, et Euroopa Liidu tasandil vastu võetud äh, määrusega kaasneb oht lastele ja kujutage ette, kuidas Austrias selliseid uudiseid vastu võetakse. me peame Äh, olema õpivõimelised, me ei saa, äh, miks me ei saaks äh, eramajapidamistest, kodumajapidamistest erandit teha? vastusena ütleksin järgmist. pärast üleminekut turul on piirne Äh, on turul siiski piirkonna, mille puhul äh, oht on null. Äh, on mitmesuguseid erinevaid lambipiirni liike. ja ma arvan, et me peame määrusest siiski lähtuma öö, oma edasistes tegevustes ja me peame te-, Äh, teavitama tarbijad äh, LED lampidest äh, ja, ja nii edasi ja nii edasi, nii et me siiski jätkaksime liikumist säästu eesmärkide suunas, samal ajal välistades igasugused ohud, kavatseme sellega põhjalikult tulevikus tegeleda. suur tänu, härra volinik, me küsimuste või infotunni ajal sinise kaardi küsimusi vastu ei võta, aga tore, et üritasite Lähme edasi järgmise küsimusega, härra Claude Moresi küsimusega, mis käsitleb kuriteo ohvrite õiguste paketti. see küsimus on äh, suunatud äh, volinik Redingule, proua Reding, kui olete valmis, siis on teil sõna. president, do I have the floor? Yes yeah.. lugupeetud president, nagu teate, üle kolmekümne miljoni inimese Euroopas on äh, sattunud kuriteo ohvriks, äh, satuvad kuriteo ohvriks äh, igal aastal. seetõttu on äärmiselt oluline, et ohvritel on juurdepääs oma õigustele, nad saavad vajalikku toetust ja kaitset. tegemist on komisjoni strateegilise prioriteediga. niisiis kasutaksin ma nüüd võimalust ja heidaksin pisut valgust proua Hughes' julgusele, kes võitleb paremate ohvrite õiguste kaitse nimel kogu Euroopas. tema järjekindlus peaks olema meile kõigile inspiratsiooniallikaks, tema inspiratsioonist lähtudes me peaksime püüdma Äh, su-, suurendada veelgi inimeste usku meie kohtusüsteemi, meil on vaja sellist vastastikust usku ja usaldust, me peame tagama, et ohvrite õiguseid tunnustatakse ja kaitstakse mitte ainult nende enda koduriigis, vaid ka teisel pool piiri me peame kandma hoolt selle eest, et ohvreid ei unustataks, et meie kohtusüsteem, meie õigussüsteem ohvreid ei unustaks. ja just nimelt seetõttu maikuus esitab komisjon omalt poolt kõikehõlmava ohvrite õiguste paketi, mille abil me püüame tagada kõrge kvaliteediga abi pärast kuriteo toimepanekut ja ka kohtumenetluse käigus. me tahame kanda hoolt selle eest, et kõikides liikmesriikides oleks ohvritele tagatud samad õigused ja samad standardid, sõltumata sellest, millise rahvusega on tegemist või millise päritoluriigiga on tegemist ohvri puhul ja oma ettepanekutes me püüame saavutada suhtumise muutmist ohvritesse, me tahaksime nende taastumist äh, soodustada ja hoida neid täiendava äh, kahjustamise eest äh, kohtuprotsessi käigus. millest see pakett siis koosneb? kõigepealt horisontaalne direktiiv, ohvrite mõistmine kohtumenetluses selle käigus kavatseme jõustada õigusi, nagu näiteks ohvriteenuste, teenused liikmesriikides, tõlke õigus intervjuude käigus või arutelude käigus, siis siis eraldi ooteruumid, prokuröri dokumentide ülevaatamise õigus kõikides liikmesriikides, teiseks ka tsiviilõiguslikud kaitsemeetmed, mille abil me tahame tagada seda, et kõik ohvrid, kes on sattunud ohvriks äh, ja kes on äh, kaitse, ohvrikaitse all ühes liikmesriigis, äh, jätkavad ohvrikaitse nautimist ka siis, kui nad liiguvad teise liikmesriiki. täiendav instrument oleks vastastikune vastastikune ko-, kriminaalõigusliku kaitse äh, meetme tunnustamine. me võtame ka vastu ka meetmed tagamaks, et uued äh, seadusaktid äh, toimuvad tõhusalt, kavatseme ka töötada e-kaardi kallal, mille abil tagada nende õiguste püsimise poliitilises päevakorras ka lähitulevikus. ja nüüd härra Moores volinik, nagu te teate, külastasime Maggie Hughesiga eelmisel nädalal teie kontorit, tema võitleb ohvrite õiguste eest, rääkisime teie töötajatega ja pärast seda vestlust tunneme me äh, indu ja leiame äh, ja, ja ootame põnevusega äh, teie ettepanekute paketti, kindlasti on tegemist lisandväärtusega inimeste jaoks, kes on sattunud kuriteo ohvriks Maggie Hughes ja teised ohvrid on äh, meile öelnud, et neile meeldivad teie ettepanekud meetmete kohta, kuid nad sooviksid äh, rohkem pühendumust äh, abile ja abi koondamisele abi peaks olema kergesti juurdepäästav äh, isikud äh, te tervishoiuasutustes, politseiasutustes, kohtuasutustes, äh, kelle poole pöörduda, just seda nad soovivad, praegu siiamaani pole aga sellekohaseid ettepanekuid tehtud. siinkohal pöörduksime teie poole ja tehke sellest ettepanekust tõesti selline suurepärane ettepanek, nagu see võiks olla. ja palun, proua volinik. jah, olen teiega täiesti nõus ohvrite seisukoht on jäänud pisut puudulikuks ja kui me vaatame siin menetluslikke õigusi, siis sageli pööratakse tähelepanu inimesele, äh, rohkem tähelepanu inimesele, kes on sattunud probleemidega silmitsi seoses sellega, et arvatakse, et tema on toime pannud kuriteo, tema õiguste eest hoolitseme me äh, põhjalikult, me peamegi seda tegema, äh, kui meie ühiskond on õigustele üles ehitatud kuid sageli see varjutab äh, ohvrite õigused, ohvrid satuvad teistkordselt äh, kohtusse sattudes ohvriks äh, ja keegi neist ei hooli. ja minu meelest on see ebaõiglane ja tegemist on õiguste eiramisega, seetõttu meie kuriteo ohvrite pakett loodetavasti mitte ainult ei muuda õigusraamistikke äh, riik, liikmesriikides, vaid muudab ka kogu suhtumist, nii et meie kohtutes, meie politseiasutustes, meie tervishoiuasutustes, nagu austatud parlamendi liige õigusega ütles, on, pööratakse nendele tähele, inimestele eriti suurt tähelepanu ja teatakse, et ohvreid ei tohi äh, kohelda nii, nagu ükskõik keda Äh, ja see peab olema kindlasti äh, lähenemine, mis äh, kandub üle piiride. ma jään siin lootma parlamendile, loodan, et parlament aitab meil komisjonis koostada parim võimalik seadusandlik ettepanek kaasotsustamismenetluse aspekte paketist loodetavasti kulgeb ka kiirelt, nii et me jõuame võimalikult kiiresti nõukoguga kokkuleppele. järgmine küsimus on proua Harkinilt. ja see on volinik Šemetale. küsimus puudutab komisjoni ettepanekuid ühtse, ühise konsolideeritud ettevõtte tulumaksubaasi kohta. sõna volinikule, palun. aitäh ühtne konsolideeritud ettevõtte tulumaksubaas on väga oluline initsiatiiv, millega on võimalik Äh, kõrvaldada takistused siseturult ja iga-aastases kasvuülevaates seda äh, nimetati ka sellises äh, esmases järjekorras kasutatavaks initsiatiiviks, mis te-, suurendab kasvu see võtab sihikule mõni põhilised äh, maksutakistused ettevõtete konkurentsivõimele, sellepärast et praegu, äh, kuna ühtset konsolideeritud tuluma-, ettevõtte tulumaksubaasi ei ole, äh, liikmesriikide maksusüsteemid on erinevad, selle tõttu on tihti ülemaksustamist ja kahekordset maksustamist ning lisaks on ettevõtjatel veel suur administratiivne koormus, ja äh, väga kulukaks läheb maksuseaduste täitmine. see tähendab seda, et investeeringud Euroopa Liitu on ebasoodsas olukorras ning see on vastuolus Euroopa kakskümmend kakskümmend äh, prioriteetidega. Äh, senimaani on väga suurt edasiminekut saavutatud selle ettepaneku ettevalmistamisel. kuueteistkümnendal märtsil peaksid volinikud selle kinnitama ja ma olen täiesti võimalik, et see lõplik ettepanek anna, loob parema keskkonna ettevõtjatele, kasvule ja töökohtadele. proua Harkin, aitäh, president, aitäh, volinik, vastuse eest. lühikesed küsimused veel. kas te eh, näete vaimus, et see ühine baas oleks vabatahtlik, kas te näete võimalust, et siseriiklikud kohtud võivad kaotada oma ainupädevuse maksuküsimuses. kui te, asjaga on seotud ka mõne, mõni teine liikmesriik ning ma loodan, et on ähm, komisjon ka viinud läbi mingisugust mõju-uuringut, kes kaotab, kes võidab rah-, raha mõttes äh, sellest, äh, selle valemi äh, kaudu, mida te nüüd ähm, heaks kiidate, volinik vabatahtlikkuse kohta ütlen lühidalt. see saab olema vabatahtlik. niisiis, ettevõtted saavad vabatahtlikult seda, ähm, neid reegleid täita, keegi neid selleks ei sunni. mis puudutab liikmesriikide kohtuid selle maksubaasi mm, alaste vaidluste lahendamisel siis siseriiklike kohtute volitusi keegi siin ei õõnesta või pädevust? ja kindlasti on sellele ette nähtud jaotusvalem mis jaguneb äh, käibe, äh, tööjõukulutuste ja põhivara vahel. ja seal on veel omakorda jaotuvus ähm, et äh, töötajate arvu ja palgakulude järgi. ühesõnaga, kogu see info avaldatakse koos meie ettepanekuga ja ma olen täiesti kindel, et sellest ettepanekust saavad Euroopa ettevõtjad kindlasti kasu ja ma arvan, et ka Iirimaa ettevõtjad. aitäh, volinik. ma äh, näen, et mõned saadikud on siia juurde tulnud pärast seda, kui me ähm, küsimust äh, vooru alustasime ja need võib-, nemad võib-olla ei tea, ähm, et meil on väga mm, piiratud aeg, sellepärast ma teie pära-, teile ütlen veel kord, et me mingisuguseid lisaküsimusi ei luba üheltki teiselt peale selle saadiku, kes algse küsimuse esitas. mida ma sellega soovita, soovin saavutada? Ehm, kõik sõltub muidugi sellest, kui pikk on voliniku vastus Äh, proua Jensen, äh, härra äh, Papanik, kolleeg Posselt ja Tikai, nemad, nende küsimused ma sooviksin enne kolmveerandit ära ähm, vastata. kõigepealt nüüd proua Jensen, põllumajandustootjate käibemaksuvabastus Rumeeniast, palun. aitäh, president Äh, käibemaksupettuse, pettuste tõttu ähm, põllumajandustoodete osas on komisjon olnud ühenduses Rumeeniaga selleks, et otsustada, kuidas seda probleemi kõige paremini ära lahendada. üks võimalikke lahendusi karussellpettusega võitlemiseks oleks kasutada pöördmaksustamist. see ei tähenda maksuvabastust. see tähendab seda, et tarned kuuluvad maksustamisele, aga Eh, käibemaksu peab tasuma maksuhaldurile mitte tarnija, aga maksustatav klient, kaubasaaja. see on siis ainukene mugandus praeguses mm, eh, korras, sellepärast et tavaliselt on seni olnud niimoodi, et eh, käibemaksu maksab see, kes tarnib kaubad ja, ja samas kauba saaja saab selle äh, käib, makstud käibemaksu maha arvestada. nii äh, tavarežiim kui pöördmaksustamine äh, tähendab seda, et lõppkasutaja maksab käibemaksu täis ähm, mahus, see tähendab seda, et käibemaks saab olema jätkuvalt neutraalne ja mingisugust konkurentsi moonutamist ei ole Äh, kaubasaaja saab vas-, maha arvata käibemaksu, makstud käibemaksu. Äh, niimoodi me väldime selliseid matu-, maksupettusi, mis põhinevad sellele, et tarnija ei maksa äh, käibemaksu, aga samas ähm, käibemaksu on Äh, maksnud lõppsaaja. Äh, nüüd on siis ette nähtud selline kol-, äh, süsteem, et käib, käibemaksu kogutakse selles kõik, tarneahela kõige viimases lülis. komisjoni arvates selline süsteem peaks olema eelistatavalt piiratud põllumajandustoodetega, mida tavaliselt ei tarnita lõppkasutusele taoline kord kindlasti erineks tavalistest käibemaksureeglitest, mida ähm, sätestab käibemaksudirektiiv ja sellepärast Rumeenia peab saama nõukogu otsusega erandi selle direktiivi osas äh,. aitäh, volinik ja proua Jensen ja...! suur tänu, härra volinik, ma ei ole päris kindel, kas ma kõikidest üksikasjadest päris aru sain, aga eks ma võin siis pärast asjaga põhjalikumalt tutvuda kuid äh, see, mis selle uue süsteemiga võib äh, tekkida, nagu ma saan aru, see selle süsteemi eesmärgiks oleks pettuste vältimine, ühesõnaga, selle süsteemi tulemus võib äh, tegelikult tekitada eraldi probleemi just nimelt nendele tootjatele, kes on investeerinud Rumeeniasse, kes on pärit teistest riikidest ja kellel on, on teises riigis käibemaksuga seotud kulutused, mida ei saa maha võtta, sellepärast et äh, käibemaksutulusid äh, Rumeenias pole. kas komisjon on kaalunud seda, kuidas äh, teisest riigist pärinud tootjate probleemi lahendada, kui tegemist on ettevõttega, kus, mis tegutseb nii Rumeenias kui ka teistes Euroopa Liidu riikides, nii et ettevõte ei peaks Äh, ei peaks äh, selle käibemaksu, äh, et see käibemaks ei jääks siis lihtsalt nende kandja. jah, ütleksin, et pöördmaksustamine ei ole mitte midagi uut. seda kasutatakse mitmetes liikmesriikides näiteks kasutatakse heitmetega kauplemisel seda mõnedes liikmesriikides. tõsi ta muidugi on, et süsteem, see pöördmaksustamise süsteem tähendab, et käibemaks kogutakse või nõutakse sisse eh, tarneahela viimases lülis, mitte selle lülile keskel nagu tavamenetluses me muidugi analüüsime liikmesriikide taotlusi alati, kui nad soovivad pöördmaksustamist kasutada ja selles analüüsis pöörame me tähelepanu absoluutselt kõikidele detailidele selleks, et veenduda, et näiteks ei toimuks siseturu moondamist ja nii edasi. just nimelt sellepärast komisjoni otsused ei valmi automaatselt kõigepealt otsuse tegemisele eelneb väga põhjalik uuring, mille tulemused esitatakse nõukogule. Rumeenia osas oleme me juba oodanud kuskil pool aastat või isegi rohkem selleks, et äh, oodata, milline võiks olla lahendus karussellpettustele põllumajanduses selles riigis. president. Äh, see küsimuste sessioon pidi algama pool kaheksa. Eh, mul on palve, kui ehm, isegi see tähendab päevakorrapunkti eh, mõne eh, minuti võrra pikenemist, siis ma paluksin ma juba ütlesin et ma ei saa lubada täiendavaid küsimusi teistelt, siin on olnud väga raske pärastlõuna ja, ja raske õhtu, vaatame, kuidas see seis on, kolmveerand, ma püüan teha oma parima, et kõiki õiglaselt äh, kohelda, sealhulgas volinikke, kes siin on järgmine on saadik Papa-Nikolau küsimus see puudutab OECD peasekretäri avaldust euroala liikmesriikide võla võimaliku ümberstruktureerimise kohta ja see on ähm, volinik Rehnile adresseeritud. president lugupeetud saadikud. komisjon koos IMF-i ja Euroopa Keskpangaga on hiljuti lõpule viinud kolmanda ähm, analüüsi Kreeka ümberstruktureerimise öö, kohta. ja põhimõtteliselt meie seisukoht on kahepoolne, esiteks programm on saavutanud edasiminekut, see on nihkunud lähemale eesmärkidele, samas aga on veel väga suuri eh, väljakutseid, et tagada jätkusuutlikkust, eh, taastada konkurentsivõime ning eh, kindel pangandussektor. mõnedes valdkondades on olnud viivitusi Äh, aga samas praegu viiakse juba ellu vajalikke maksureforme selleks, et saavutada keskpikke, äh, saavutada keskpikkade eesmärkide täitmine. siin on vajalik kriitiline mass selleks, et majandus saaks taastuda ja muutuks jätkusuutlikuks. konsolideerimise väljakutsetega käib kaasas väga julge erastamisprogramm, millest on rääkinud Kreeka peaminister. Kreeka valitsus on väljendanud oma täielikku pühendumust ähm, erastamisprogrammi äh, laiendamisele, et äh, saaks äh, viiskümmend äh, miljonit äh, äh loodud äh, aastaks kaks tuhat viisteist, see tähendab seda et, et äh, kahekümne protsendipunkti võrra ähm, väheneks SKT võlamäär aastaks ka järgmise viie aasta jooksul ning kindlasti on siinkohal oluline ka suurem eksport. Nendel põhjustel on väga oluline, et valitsus tõesti täie pühendumusega suhtuks sellesse erastamis- kavasse. ning huviga tegutsemine on kriitilise tähtsusega selleks, et need äh, üliolulised sihtmärgid saaksid saavutatud. ning niimoodi paraneks ka turgude suhtumine Kreekasse. sellepärast komisjon äh, soovib, et Kreeka äh, näitaks üles tõesti julgust oma erastamisprogrammi elluviimisel mis puudutab OECD peasekretäri märkust, siis äh, käesoleva aasta on Kreeka seisukohalt otsustava tähtsusega, kas Kreekale õnnestub usaldusväärtus, usaldusväärsus taastada. vaid niimoodi on võimalik Kreekal äh, turgudele juurdepääs saavutada järgmise aasta jooksul. see tähendab seda, et äh, maksueesmärgid selleks aastaks peavad saama täidetud või isegi ületatud ning vaja on vägagi tugevat kindlatel jalgadel eelarvestrateegiat. lisaks sellele peaks Kreekal saavutatama järgmistel ähm, nädalatel ja kuudel suur läbimurre reformides, struktuurireformides. kui kõik need poliitilised meetmed on võetud, näiteks maksueesmärgid on, maksude laekumine, laekumise eesmärgid on täidetud Äh, uuesti vaadatakse üle hinnakujundus, mm, äh, võlgade restruktureerimine äh, on see küsimus, mida saab siis uuesti käsitleda. aitäh, volinik ja saadik Papa-Nikolau. aitäh, lugupeetud volinik. Te kirjutasite möödunud aastal alla Äh, Kreekaga memorandumile, kus oli juttu kolmest poolest aastast. nüüd on selle asemele äh, astunud seitse aastat. keegi on vist midagi valesti arvestanud või? ja samal ajal on Kreeka äh, krediidireitingut alandatud. taolises olukorras esitame me kõik küsimuse, et millest siin üldse jutt käib? kogu selle asja tähtaegade pikendamine, intresside tõus, ähm, kas on uuesti muudetud memorandumi sisu, kas on ähm, jutt euroobligatsioonidest või on veel mingisugustest äh, nii-öelda kokkuhoiumeetmetest jutt Kreeka puhul? aitäh, president! tähtis on äh, fiskaalkonsolideerumise põhilistest sihtmärkidest kinni pidada, tähtis on ka täie otsustavusega ellu viia struktuurireformid, nii nagu see on kirjas memorandumis. ja veel, nagu ma eelmises vastuses juba ütlesin, on äärmiselt oluline ja vältimatu, et Kreeka väga ambitsioonikat erastamisprogrammi alustaks, millega on võimalik eh, võlakoormat vähendada. ja äärmiselt oluline on ka see, et eh, märtsis, kui Euroopas otsustatakse kõikehõlmav strateegia, et siis eh, liikmesriigid analüüsivad ka seda võla, võlgade jätkusuutlikkust ja mulle jääb üle vaid liikmesriike üles kutsuda eh, laenu tähtaegu ehm, pikendada, Kreekale antud laenu tähtaegu pikendada ning eh, uuesti üle vaadata ka need laenutingimused. aitäh, volinik. ja nüüd härra Posselti küsimus volinikule. see on üks forss, farss ja mul on öö, eh, protseduuriline küsimus küsimuste äh, sessioon pidi olema poole kaheksast poole üheksani. keegi otsustas, et eelmine debatt läks ajast üle. see on üks väheseid võimalusi, kus saadikutel on võimalik komisjonile küsimusi esitada, meil on Iirimaal kriis, äh, kolleeg ja nii edasi, meie oleme esitanud küsimuse, mina tahan teada, kes otsustas, et eh, kahekümneminutiline sessioon, et sellest peaks öö, saama üheksaminutiline. president, ma tegelikult pidin tegema avalduse, enne kui annan sõna komis-, volinikule viimaseks küsimuseks. muuseas, uskuge mind, ma olen sama tulivihane kui teie, mulle ei meeldi kohe üldse mitte taolises olukorras siin istuda öö, lastes oodata paljudel saadikutel ja volinikel. inimesed, keda ma sooviksin sihikule võtta, on teie fraktsioonide juhid, ma ütlen seda veel kord, vaat grupp, fraktsioonide juhid on need, kes panevad paika päevakorra ja tekitavad meil sellise olukorra regulaarselt igal nädalal, et meil ei jää korralikult aega äh, küsimuste vooruks komisjoni või nõukokku, see on täiesti, see asi ei kõlba mitte kuskile, ma olen oma seisukoha juba varem välja öelnud ja ma kutsun üles kõikidel saadikutel üles, ühendust võtma oma fraktsiooni juhiga ja ütlema neile selgelt välja, mida nad asjast arvavad. mina olen paraku seotud oma, e, e, oma presidendi kohustustega ja ega ma ei naudi seda aga kes otsustas seda, et äh, volinik Šemeta, äh, tema saab vastata kolmele küsimusele ja Rein ainult ühele? Äh, siin tahaksingi teada, et kuidas üks volinik, ühele volinikule saab esitada kolm, teisele üks. me oleme ühe esitanud ja nüüd ma annan öö, ähm, öö, ähm, volinik Venet-, Šemetale sellise küsimuse, mis oli tegelikult adresseeritud volinik Kröölile. Te olete väga sümpaatne volinik, ma arvan, et te olete kindlasti valmis koridorisse, kui te siit saalist lahkute, nende saadikutega rääkima. saadik Kalaker, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend viis need küsimused, ma oletan, et volinik oleks neile koos vastanud. kas meil äkki oleks võimalik ajaliselt sisse sõita järgmisele debatile? võib-olla ehk volinik oleks nii kena siis, et nendele asjadele vastaks? härra Kellehe, ma ei saa sisse sõita järgmis-, ajaliselt järgmises järgmisele päevakorrapunktile. ma olen juba öelnud saadik Posseltile, et ma võtan tema küsimuse ja kolleeg Tikre ka. Teie kolme küsimused oleksid jäänud viimasteks, kui me ainult oleksime kiiremini tegutsenud, aga nüüd muutub mul juba peaaegu väga raskeks härra Posselti küsimust lubada. selline on see reaalsus mul on väga-väga kahju, mul on kahju ja ma olen tulivihane, aga te-, seda oleme me näinud terve päev selle päevakorraga ja asi on kaugel ähm, normaalsest. niisiis, volinik Šemeta vastab volinik äh, Kröösile äh,, volinik De Kuhtile esitatud küsimuse eest ja ma tõesti vabandan äh, siin saadikute ees. Thank you, madam chair tänan, president. ülemaailmne finants- ja majanduskriis on negatiivselt mõjutanud Euroopa Liidu ja idapartnerriikide vahelist kahelist äh, kaubandust. Äh, kaubandus Euroopa Liidu ja kuue idapartnerlusriigi vahel vähenes perioodil kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kümme kahekümne protsendi võrra. siinjuures tuleb meenutada, et idapartnerlust hakati ellu viima siis, kui finantskriis oli veel täies jõus. selle käivitamine toimus seitsmendal mail kahe tuhande üheksandal aastal. sellel algsel perioodil loodi tööorganid ja toimusid esmased kohtumised mitmepoolsete platvormide korralduse. idapartnerlus oli liiga noor, et pehmendada finants- ja majanduskriisi negatiivseid mõjusid. Äh, rääkides Musta mere sünergia rollist äh, kaubandusele Euroopa Liiduga, võib öelda, et see roll on olnud vähene, kuna Musta mere sünergia algatus on piirkondliku koostöö raamistik ja mitte kaubandusskeem Lõuna-Kaukasuse riigid igaüks eraldi äh, või rühmana ei ole etendunud erilist rolli Euroopa Liidu ja idapartnerlusriikide vahelise kaubanduse edendamisel toimuvad etteva-, ettevalmistused eelseisvateks läbirääkimisteks äh, kahepoolse äh, sügava ja kõikehõlmava vabakanduspiirkonna loomiseks Gruusia ja Armeeniaga ja samal ajal äh, kaasajastatakse kaubandussätteid partnerlus- ja koostöölepingus Aserbaidžaaniga. tänan, härra volinik, härra Posselt, palun tänan volinik väga täpse vastuse eest, kuid lühidalt. kas te arvate, et on väljavaateid elavdada kaubandust Lõuna-Kaukakuse riikidega, et vähendada pinget ja ma mõtlen siin ka meie välispoliitikale seoses energeetika küsimustega. tänan ja palun volinik. suur tänu. nagu ma juba oma vastuses ütlesin, me töötame praegu äh, põhjaliku ja kõikehõlmava vabakandlus piirkonna teema kallal ja me oleme esitanud nendele riikidele olulisemad soovitused, mida nad peaksid tegema selleks, et me saaksime alustada läbirääkimisi selle kokkuleppe üle. ja sellised kokkulepped on üsna kaugele ulatuvad. ja kui nimetatud riigid teevad oma kodude ära ja nad seda tõesti tõsiselt püüavad teha, vähemalt osa nendest on väljavaated eh, kaubanduse aktiviseerimiseks palju suuremad. härra Crowley, palun. suur tänu, president. ma ootasin, kuni te lõpetate küsimuste, enne kui ma sekkun, ma tean, et teil on eh, aega väheks kuid nagu teisedki kolleegid, ma tahan, et eh, siin kojas võetakse arvesse seda, et veel kord on halvasti kasutatud selle koja ressursse, eriti lihtliikmete ressursse ja on vale, et teid on pandud sellisesse olukorda, kuid samuti ma ei usu, et see ei ole ka äh, meie fraktsioonide juhtide süü, sest nendel on ka vastav ajakava ja, ja nende süü, kes enne teid juhtisid äh, istungit. võib-olla me saaksime kokkuleppele äh, et nii büroo kui ka asepresidendid nõustuksid, et see osa, infotund on pühalik osa. ja et järgmised arutelud jätkuvad alles siis, kui infotund on lõppenud. ma teavitan sellest oma fraktsiooni juhti ja ma loodan, et ka teised teevad ja ma loodan, et te viite selle sõnumi ka parlamendi juhatusse. tänan, härra Krooli, ma arutan seda fraktsioonide juhtidega sest probleem on tegelikult esimeste konverentsil, kus otsustatakse päevakord ja see tähendab seda, et liiga palju äh, materjale on päevakorras enne infotundi ja teil on õigus, me peame kuskile piiri tõmbama selleks, et see infotund, äh, kui liikmetel on võimalik nõukogu ja komisjoni esimestele küsimusi esitada, oleks äh, pühajad äh, rikkumatu ja ma teen selle sõnumi valmis homme hommikul oma arvutis esimese asjana. proua Tikau, palun. tänan, president. Te varem mainisite, et et te äh, võimaldate minu küsimuse vastust saada härra De Guhtit, kuid volinik on juba lahkunud, aga mina olen siiski saalis, ma ikka lootsin veel vastuse saada. ja ma ei usu, et äh, tavamenetlust on kinni peetud. president Prootiga ma tahtsin äh, käsitleda teie küsimust, kuid nagu ma ütlesin, ajaliste piirangute tõttu me pidime lõpetama kolmveerand üheksa ja kolmveerand kukkus enne, kui me jõudsime teie küsimuseni, ma vabandan. ma ei ole rahul sellega, millisesse olukorda meid on pandud, kuid täna ma ei oleks saanud midagi muud teha, et rohkem küsimusi läbi võtta Äh, ma küll andsin aega lisaküsimustele, et te saaksite rohkem äh, esitada küsimusi, kuid kahjuks ma ei saanud teie küsimusele vastust anda. ja need küsimused, mis jäid ajapuuduse tõttu täna vastamata, saavad kirjaliku vastuse, infotund on lõppenud ja ma tänan äh, personali ja tõlke äh,. istung on peatatud äh, ja vaheaeg on kuni kella üheksani.